Pan Przewodniczący! Good morning, ladies and... tere hommikust, daamid ja härrad! vabandan kõigepealt viivituse pärast. meil käis siin väga huvitav vestlus president Barroso, volinik Levandovski ja fraktsioonide juhid omavahel vestlesid veidi, nii et äh, seepärast algus viibis paar minutit. aga meid ootab ees äärmiselt oluline arutelu täna